Liidu omapäraks ja auks on ka see, et meie teede ohus, reisijate ohutus on kõrgel tasemel. suur tänu, lugupeetud volinik ja ja suur tänu, lugupeetud volinik, nüüd on siis arutelu sellel teemal lõppenud, meil on üks resolutsiooni ettepanek selle suulise küsimuse kohta ja me hääletame seda kolmapäeval kell üksteist kolmkümmend. vastavalt päevakorrale asume me nüüd käsitlema härra Seeberi raportit, mis puudutab prioriteetseid aineid veepoliitikas ja kõigepealt annaksin sõna raportöörile. presidentin suur tänu, proua president, austatud härra volinik, head kolleegid. ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki neid, kes aitasid valmistada ette seda raportit äh, ja seda direktiivi ning me oleme konstruktiivselt töötanud koos äh, fraktsioonide üleselt kogu selles kojas, aga samuti koos ka nõukoguga ja komisjoni toel ning äh, meil õnnestus leida ühtne lahendus väga kiiresti ning kõik osapooled seda ka toetavad. ma tahaksin tuletada teile meelde, et veepoliitika on pikaajaline poliitika ning selles osas on oluline, et me oma kodanikele saame tagada ohutut ja puhast vett igas vormis, aga vesi on loomulikult ka eluallikas kõikidele elusolenditele meie eh, planeedil ning seetõttu on sellel väga oluline tähtsus ma tahaksin tuletada teile meelde, et kahe tuhandendal aastal leppisime kokku veeraamdirektiivis, mis on üleüldine raamdirektiiv ning võib-olla isegi üleilmses veepoliitikas väga oluline äh, verstapost, väga oluline sellepärast, et esiteks kaasab see kõiki veekogusid ja veeallikaid, teiseks äh, on see äh, piiriülene see kaasab ka jõgede deltaalasid ning kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks tagab see ohutu ning keemiliselt puhta öö, oleku öö, meie veevarudele. ning see direktiiv tegelikult sätestab ka konkreetsed keemilised kvaliteedistandardid, nii et seda head keemilist staatust on võimalik veele tagada. kahjuks uuringud aga näitavad, et pikk tee on veel käia Eh, mis puudutab ökoloogilist eh, ning ka keemilist eh, vee head taset, eriti just, mis puudutab veekogusid Need keskkonnakvaliteedi standardid, mis uues direktiivis on välja toodud, kaasavad viiteid, viiteist uut ainet. meil on juba olnud kolmkümmend kolm prioriteetset ohtlikku ainet, mis on määratletud eriti ohtlikuna veekeskkonnale ning ka inimestele. nüüd aga on siia järgmise sammuna lisatud juurde veel viisteist uut ainet ning see oli tegelikult väga pikk protsess koos huvigruppidega need ained tuvastada ning seitse olemasolevat ohtlikku ainet äh, selle keskkonnastandardit on muudetud. selle direktiivi puhul on uus ka see, et mõõtmisvõimalusi on äh, muudetud, äh, mis bioakumuleeruvaid aineid kaasab me ei räägi siin mitte ainult konkreetselt äh, ka sellele, kuidas kemikaalid mõjutavad inimesi, aga kuidas ohtlikult äh, määratletud kemikaalid ka mõjutavad elusolendeid ning äh, ökosüsteemi tervikuna. me oleme ka uue nimekirja pannud kokku, kus on eraldi jälgimist vajavad ained, nii et äh, kui meil on olemas vajalikud arvandmed, siis me saame hiljem nad äh, nimetada kas ohtlikuks või ohutuks. nii et äh, eriline jälgimine praegu konkreetsetele ainetele, praegu on esialgu nimekirjas kümme ainet ja iga aasta lisandub siia veel üks aine teiseks, me oleme esimest korda toonud siia sisse ka ravimitööstuse jaoks olulised ained kaks hormooni ning diklofenakk on siia lisatud juurde. see ei ole äh, mitte nii, nagu komisjon on ette pannud keskkonnakvaliteedi standardiga juba kohas, äh, kohandusse viidud, vaid äh, seda me teeme tulevikus, need ained on jälgimisel sellepärast, et see on tuleviku jaoks eriti oluline, sellepärast ravimitööstuse jääkainetega on meie veekogud kahjuks aina olulisemalt täituvad kaks tuhat kakskümmend on meie raamdirektiivi eesmärgide täitmise kuupäev ning äh, me oleme ka siia pannud äh, sätte, et kui teistes õigusaktides need konkreetsed äh, kemikaalid inimeste jaoks ohutuks tunnistatakse, siis tuleb edasi vaadata ka, kas see on meie veekogudele ja veevarudele ohutu. praegu on oluline see direktiiv õigel ajal ka ellu kutsuda suur tänu, kolleeg Seeber ja nüüd komisjoni nimel palun härra Potočnik. lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt sooviksin ma tänada ja õnnitleda raportööri Richard Seeberit selle põhjaliku töö eest komisjoni ettepaneku osas. samuti sooviksin tänada keskkonnaküsimust, keskkonnakomisjoni, kes üldiselt on avaldanud toetust meie ettepanekule tänu nende toetusele on meil olnud võimalik äh, alles jätta kõige olulisemad äh, ettepanekud kompromisstekstis peale läbirääkimisi, mis olid äh, üsnagi keerulised. komisjoni jaoks on ettepanek oluline kolmel põhjusel esiteks, see annab meile vajaliku kaasajastatud lähenemise nende prioriteetsete ainete kohta, mis puudutavad veedirektiivi Need tuginevad viimastele teaduslikele äh, analüüsidele, kus, äh, mille hulgas on käsitletud neid aineid, mille osas võeti vastu keskkonnaküsimuste direktiiv. Äh, pidev saasteainete seire kõikides liikmesriikides see on väga oluline, sest mitmed nendest ainetest on püsivad ja bioakumuleerivad toksilised või eriti toksilised või äh, põhjustavad äh, endokrinoloogilisi äh, probleeme. meil on vaja viia nende ainete sisaldus miinimumtasandile ja see direktiiv tagab samuti võrdsed tingimused, võrdsed standardid uute saasteainete üle kõikides liikmesriikides. see on väga oluline eh, piiriüleste eh, saastumiste korral. teiseks, ettepanekus on ära toodud sätteid selleks, et parendada andmeid vee eh, keemilise koostise üle. avalikkus mõistab paremini saab paremini mõista neid andmeid oma elukeskkonnas. Euroopa Parlament on teinud täiendavaid ettepanekuid, mis puudutavad äh, andmete elektroonilist vahetamist. kolmandaks, ettepanekus on äh, ära toodud uus seiremehhanism, mis on teaduspõhine, selleks, et prioriteetseid aineid tulevikus määratleda. see uus äh, mehhanism millega liikmesriigid seiravad uus äh, olukorda, võimaldab vähendada keskkonnariske ja riski inimestele. ettepanek on oluline samm edasi. samas need kolm äh, äh, ainet, mis tõsiste teadusanalüüside puhul peaks olema prioriteetsete ainete nimekirjas, on viidud seirenimekirja kompromisstekstis viidatakse nende kolme aine ohule ja öeldakse selgelt, et need peaksid olema jälgimise all selleks, et vaadelda, kuidas neid riske hallata. mul on väga kahju, et arvestades praeguseid teaduslikke andmeid, ei ole neid siiski lisatud prioriteet, prioriteetsete ainete nimestu, nimistusse. minu arvates oleks see olnud sobuli, sobilik ja priori- ja proportsionaalne lähenemine arvestades teisi farmakoloogilisi aineid keskkonnas, peame me välja töötama strateegilise lähenemise selle teemaga tegelemiseks, lugupeetud parlamendiliikmed, suur hulk tööd on selle ettepaneku taga, nii teaduslik analüüs kui ka mõjuhinnang, mitmed eksperdid ja teadlased liikmesriikidest, komisjon ja sidusrühmad ning teaduskomitee on Äh, panustanud selle analüüsimiseks. ohud nendest ainetest äh, võiksid anda meile põhjust lühemaks äh, elluviimiseks, aga majandussurve kogu Euroopa Liidus ei saa põhjustada seda, et me neid ohte piisavalt ei halda. me peaksime vältima viivitusi ja selle huvides me kiitsime heaks kompromisslahenduse selleks, et kiiremini edasi liikuda komisjon jätkab tööd liikmesriikidega selleks, et tagada ettepaneku tõhus rakendamine. praegune strateegia veedirektiivi äh, raames ongi selleks loodud, me peame tagama selleks, et tehniline töö äh, vajalikus ulatuses oleks äh, tegevuskavas kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist ära toodud ma olen täiesti kindel, et see direktiiv panustab olulisel määral vee kvaliteedi olukorda ja mõjub positiivselt inimeste tervisele. samas aga mitmed ettepane-, muudatused, mis on esimese lugemise käigus tehtud komisjoni ettepanekusse, nõuavad meilt välja tuua selle, et meil on vaja alg- kavasid selleks, et neid prioriteetseid äh, aineid ähm, määratleda. teiseks, sõltuvus äh, ja nende mittesiduvad ähm, tähtajad ja kolmandaks äh, arvamuse puudumise klausel ja rakendusaktide puudumine on probleemiks ja igal juhul edastame me ähm, konkreetse seisukoha omalt poolt selle kohta komisjon leiab, et läbirääkimiste tulemus on positiivne edasiliikumiseks ja no kiidab ähm, heaks kompromissteksti. lugupeetud raportöör, lugupeetud parlamendisaadikud, suur tänu veel kord! aitäh, lugupeetud volinik ja nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt annan sõna äh, proua Klaasile Rahvapartei nimel, kaks minutit, palun suur tänu, proua president, äh, härra volinik Potočnik, austatud kolleegid äh, veeteema on kõigi jaoks väga tundlik teema. me ei räägi siin mitte ainult äh, rahast ja eurost, mis tõi esimese kodanikuliikumise välja Euroopa Liidus, vaid vesi. mure vee pärast on südamelähedane miljonitele eurooplastele ning puhta vee vajadus on kõikidele eurooplastele omane me oleme äh, vett mitte ainult jälgimise alla pannud direktiivides ja äh, määrustes, vaid äh, sellel on väga oluline roll meie seadusandluses. me teame seda, et meie vete saastus tähendab seda, et vett on väga raske või üldse mitte võimalik puhastada mul on väga hea meel, et pärast kolme triloogi on sündinud väga hea kompromiss ning ma tänan meie raportööri härra Seeberit, kes väga äh, hästi sellele tundlikule teemale lähenes ning läbirääkimisi parlamendis edasi viis äh,. uued tehnoloogiad ning äh, ka analüüsimeetodid vajavad äh, äh võimalusi analüüsimiseks ja järelmite äh, tegemiseks äh, ning äh, uued keskkonnaolud toovad kaasa ohud, mida me peaksime kindlasti tõsiselt võtma prioriteetsed ohtlikud äh, ained on kindlasti väga oluline algatus selles direktiivis, sellepärast et me peame jälgimise alla panema ohtlikud ained. oluline on ka see, et need kolm ravimitööstuse jaoks olulist ainet on praegu meie järgimisnimekirjas. Neid aineid tuleb hinnata ja mõõta, aga see äh, järelevalve nimekiri sellele tuleb ka järelevalvet teostada ning jälgimisnimekirjas peab siis vastavalt uusi andme, aineid, aineid lisama vastavalt andmetele või tuleb neid sealt äh, ära võtta. niimoodi on võimalik äh, veele ohtlikke aineid äh, otse jälgida ning ka veepuhtuse eest seista. ma arvan, et see direktiiv on väga oluline samm edasi puhta vee osas ja ka meie tervise osas. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Arsenis, palun kaks minutit. härra volinik, austatud kolleegid me oleme selle direktiivi osas läbirääkimisi pidanud ning me oleme saavutanud ka selle, et nüüd on kolm ravimit ka selles jälgimisnimekirjas sees. seetõttu saame me ka jälgida, kuidas need ravimid keskkonda jõuavad ja kuidas keskkonnaseisundit mõjuvad me peame jälgimisnimekirja oluliselt äh, analüüsima. me oleme ka rääkinud sellest, et äh, ka ravimisertifikaatide andmisel tuleks jälgida seda, kuidas nad võivad meie keskkonda, sealhulgas vett, mõjutada. ning me oleme ka äh, prioriteetsed ohtlikud ained ning nende määratlemise standardid paika pannud. aga ma arvan, et praegu on me lasknud, oleme lasknud kaduma võimaluse ka veemajandust äh, parendada ning seeläbi meie majandusi hoogustada. seetõttu võib äh, käesoleva äh, direktiivi rakendamine tuua kaasa raskeid järelmeid meie majandustele. selle direktiivi rakendamist lükati edasi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani ning praegu äh, oleme me ka võidelnud näiteks äh, veemajanduse erinevate ettevõtete privatiseerimise vastu, nagu näiteks äh, minu kodukohas Tesso-, Thessalonikis Kreekas. samuti on Kreeka looduskaitsealal üks jõgi, mis veeplaneerimisse äh, Äh, on kaasatud, äh, see peaks olema kaitsealune jõgi, aga seda kasutatakse praegu selleks, et hüdroenergiat äh, toota. minu arust on see täiesti häbiväärne, et kaitsealal niimoodi kasutatakse jõge. suur tänu ja proua Görling, palun hea kvaliteediga vesi on meie kõigi prioriteet. me peame aga olema realistlikud saavutuste suhtes selle aja hulgas, äh, aja jooksul, mida me ette seame. mina olen äh, komisjoni ettepaneku vastu, mis puudutab seda kolme ravimitööstusel olulise aine kaasamist, sest need võivad, äh, sest nende käitlemine nõuab liiga suurt ähm, kulu kolmkümmend viis miljardit eurot eh, Euro-, Ühendkuningriigis ainuüksi ja ma ei ole nõus volinikuga, kui ta ütleb, et meil on olemas põhjalikud teaduslikud andmed. kui see nii oleks, siis me kõik toetaks seda, aga kuna see nii ei ole, seepärast me seda ei toeta ma leian, et selliste kulude eh, lisamine leibkondadele ajal, kui on majandussurutus, on vastuvõetamatu selline ettepanek näitab äh, sidususe puudumist veedirektiivi ja teiste seadusandlike aktide vahel. mul on väga hea meel, et nendes äh, põhiküsimustes saavutati trialoogi käigus äh, hea kompromiss, mis puudutab ajakava, rakendamist ja seirenimekirja. seega on mul väga hea meel ja ka minu fraktsioon saab seda raportit toetada. suur tänu ja nüüd proua Estrela suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, veesaaste on väga oluline teema, see seab ohtu joogivee kvaliteedi ja kvantiteedi ja see on üks põhimuresid seoses keskkonnaga. veedirektiiv seadis eesmärgiks saavutada hea olukord, hea seisund keemiliselt ja keskkonnaküsimused kaks tuhat viisteist aastaks see on strateegia saastega võitlemiseks ja selle käigus vaadati läbi ka prioriteetsete ainete nimistu, välja toodud on uued ained, mis võivad äh, põhjustada ohtu. kokkulepe, mis saavutati, ei äh, kaasa ravimitööstusele olulisi aineid prioriteetsete ainete hulgas, aga selle asemel on nad seire jälgimisnimekirjas. väga oluline on see, et me arvestame, kui ohtlikud need ained on meie tervisele ja me peame tagama piisavad kontrollid nende mõjude üle. nüüd kui vaadata sünergiat teiste seadusaktidega nagu REACH ja pestitsiidid ja muud küsimused, see on väga oluline teema suur tänu ja nüüd vaba mikrofoni all. ja ma annan nüüd sõna härra Tabatšile. suur tänu, lugupeetud volinik. härra Siiber on valmistanud väga olulise äh, raporti see on Ungarile väga oluline teema, meil on juba olemas äh, vajalikud regulatsioonid, sest Ungari äh, kõik jõed tulevad väljaspoole Ungarit, meil on vaja Euroopa tasandi tegevust selleks, et vee kvaliteedi säilitada. kaks tuhat aastal kogesime me probleemide ulatust äh, ja sellega seoses oleme pööranud tähelepanu vee kvaliteedile Euroopa Liiduga liitumisest alates oleme me teinud väga palju tööd, aga väga paljudes lõunapiirkondades Ungaris on nitraadi tase veel väga ker-, kõrge. äärmiselt oluline on see, et see dokument Euroopa kodanike tervist parandab, aitäh! suur tänu, lugupeetud juhataja, vesi on avalik hüve ja selle säilitamine nõuab kriteeriume, mida peab jälgima selleks, et tagada rahva tervis, aga lisaks sellele on vaja ka konkreetseid veeteenuseid, äh, avalikke teenuseid, teadusuuringuid, konkreetseid eksperte ja töötajaid, meil on vaja meetmeid äh, vee kaitseks, see on avalik hüve ja strateegiline hüve. meil on kõigil seda vaja eriti arvestades, et seda ohustatakse nii mitmetes riikides, näiteks Portugalis, sekkub Euroopa Komisjon pidevalt sellega, et veeteenused no, erastamist nõutakse, see aga mõjutab oluliselt meie seiremehhanismi ja kvaliteedikaitset. minu arvates kõik need tegevused on täielikus vastuolus äh, selle diskursusega, mida me siin kuuleme selle seadusandluse õigustamiseks ja minu arvates läbirääkimistes selgus see ka väga selgelt. lugupeetud volinik, palun, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud juhataja nagu härra Siiber teab, siis läbirääkimised ei olnud lihtsad meil oli enam kui kümme nõukogu kohtumist, Coreperi kohtumised, tehnilised kohtumised, trialoogid, selleks, et esimese lugemise kokkulepe saavutada. ja ma arvan, et te olete teinud väga head tööd selleks, et võimaldada see saavutus ja ilma parlamendi abita ei oleks meil olnud võimalik äh, saavutada selline tulemus ja see ei oleks olnud selline, nagu ta praegu on mis puudutab kulusid, te teate, et kui me ettepanekuid teeme, siis viime läbi mõjuhinnangud. jah, loomulikult midagi ei tule tasuta, aga me peame alati vaatama küsimust mõlemalt poolt, ehk siis kui palju see äh, läheb maksma praegu ja kui palju läheb see kohtama siis, kui me midagi ei tee ja ma pean ütlema, et kui me midagi ei tee, siis äh, läbivaatamise käigus järgmise viie-kümne aasta jooksul võin teile garanteerida, et mõjuhinnang näitaks meile seda, et äh, see hind oleks likvideerimiseks siis isegi veelgi kõrgem. ehk siis on täiesti mõistetav see, et me alati võrdleme kulusid ja tulusid ja selle käigus üritame saavutada tasakaalustatud tulemuse sest me kõik teame, et me peame selle saavutama nii, et me parandame rahvatervist ja keskkonda, aga samas peab see olema ka kõhu, kulutõhus. me leiame, et kõik meie ettepanekud on teaduspõhised, me tegime, käisime läbi kõik need äh, ettepanekud, see oli üsnagi pikk nimekiri teaduslikke andmeid, loomulikult teadus areneb kogu aeg edasi, kõik uued materjalid, mis tulevikus välja tulevad, äh, loomulikult lähevad alati arvesse, kui kõik, mis tuleb huvitatud isikutelt, äh, ettevõtjatelt, akadeemikutelt, igalt poolt, sest me leiame, et tegemist on nii tõsise teemaga, et me ei saa seda korraldada teistmoodi. nüüd on oluline see, et me rakendame seda ettepanekut, teeme koostööd liikmesriikidega nii äh, tihedalt kui võimalik ja see ongi komisjoni eesmärk. ja ma sooviksin teid kõiki tänada äh, selle toetuse eest ettepanekule, mis äh, raportöör meile on edastanud, suur tänu! aitäh, volinik, ja nüüd annan sõna meie raportöörile, härra Seeberile suur tänu, proua president, nagu juba öeldud, siis äh, see edulugu oli võimalik ainult sellepärast, et me kõik äh, andsime endast äh, väga olulise osa, et koostööd teha, aga ma tahaksin tulla tagasi viimase lause juurde, nimelt rakendusküsimused. kogu direktiiv on ainult nii hea kui selle rakendamine ja vee valdkonnas on see äh, Äh, eriti tundlik, sellepärast et see toob kaasa väga suuri kulusid, aga kui me vaatame kulusid, siis tuleb kindlasti vaadata üle ka tulud. kui me räägime inimeste tervishoiu olukorda, siis loomulikult see on väga hea. Äh, oluline on ka see, et kui me võimaldame oma inimestele ohutut ja puhast vett, siis on inimeste tervis parem ning äh, mis puudutab veel ravimitööstuse jaoks olulisi aineid, siis ma arvan, et see on väga, väga õige samm õiges suunas ning loomulikult on vaja meil andmeid koguda edasi, ei ole ju niimoodi, et eh, veepoliitika tõttu peaks mingisugune ravim ära keeratama, ei, oluline on aga see, et sertifikaate võimaldavad ja turule lubavad eh, ametid ning liikmesriikide vastavad amat-, ametid eh, koguvad andmeid ning võtavad tõepoolest vastutuse selle eest, et ravimitööstuse jäägid ei satu pinnavette Äh, see puudutab nii inimeste jaoks mõeldud ravimeid kui ka äh, loomade tohterdamiseks mõeldud ravimeid. edasi tahaksin ma edastada äh, härra volinik Potočnikule palve, nimelt äh, loodetavasti komisjon ja äh, komissa-, volinike kogu äh, järgib äh, härra Barnier äh, ettepanekut vesi võtta välja siit teiste toodete nimekirjast. vesi on eriline hüve, eriline toode, mis äh, toob kaasa väga palju emotsioone. ma arvan, et siia ei tuleks kindlasti seda äh, rõhutada, et äh, tegemist on valdkonnaga, kus läbipaistvusreeglid ei peaks kehtima, aga ma arvan, et praegu on parem, kui see üldisest paketist välja jääb ning ma loodan, et volinike kogu ka seda väga mõistlikku ettepanekut järgib suur tänu, härra Seeber. daamid ja härrad, arutelu on lõppenud ning hääletamine toimub homme äh, kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised kõned.